liebe Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, ilusaid lihavõttepühi kõigile. me alustame eelarve kontrolli komisjoniga, tegemist on erakorralise koosolekuga. ma väga vabandan, et meil oli vaja see koosolek kokku kutsuda, aga meil on mitu küsimust, mis vajavad arutamist ja sellepärast oli väga tähtis, et me maha istuksime ja seda siis ka teeksime. kas koordinaatorite koosolek toimub ka täna? jah, on küll nii, läheme nüüd päevakorra projekti juurde, siin ei ole väga palju punkte, aga tähtsad punktid see-eest, keegi mulle ei ole öelnud, et soovib midagi muuta, nii et see on kinnitatud. teiseks, juhataja teadaanded, keelerežiim on eelarve kontrolli komisjoni uudiskirjas kirjas, nii et vaadake sealt ja läheme nüüd edasi kolmanda punkti juurde Liidu üldeelarve ja et meil on teile ainult häid uudiseid kahekümne seitsmendal märtsil kolmepoolsetel läbirääkimistel meil õnnestus äh, jõuda kokkuleppele artikli kakssada kaheksakümmend üle, see oli ka ainus lahtine küsimus ja kolm päeva pärast avaldamist jõustub siis äh, see säte ja erandeid tehakse administratiivkuludele. artiklid kuus kuni kaheksakümmend viis, kakssada viiskümmend kuni kakssada kuuskümmend, kakssada seitsekümmend kuni kakssada, kakssada nelikümmend kolm kuni kakssada viiskümmend, kakssada kuuskümmend viis kuni kakssada seitsekümmend, need hakkavad kehtima esimesest jaanuarist kaks tuhat üheksateist. mis puudutab ülejäänud äh, artikleid ja kasusaajaid, äh, siis äh, kehtima hakkavad need sätted kohe pärast seda, kui Need on avaldatud, ehk siis kolm päeva pärast avaldamist. miks me seda tegime, me tõesti soovisime, et ülevaade säiliks, sest muidu oleks võinud juhtuda see, et institutsioonid oleks pidanud oma administratiivkulusid ümber korraldama ja see tähendab seda, et äh, uue ametiperioodi ajal eelarve kontrolli komisjoni liikmed oleks meid äh, kividega surnuks loopinud, äh, küsides, et miks te sellise lahenduse leidsite. see praegune lahendus on hea ja tähtis ja sellepärast oli väga tähtis kolmepoolsetele läbirääkimistele kokkuleppele jõuda. aitäh kõigile, kes aitasid meil seda rasket küsimust lahendada. nii et kohe, kui Coreperilt oleme, saame, saanud kirja konsolideeritud tekstiga, on meil võimalik kompromissi üle nii siin kui ka eelarvekomisjonis hääletada suur tänu ka kaasraportöörile, tere tulemast, kolleeg Ashworth ma tahan teile veel kord selgitada, mis on kõige tähtsamad punktid. meil ei ole mingeid Euroopa Liidu siseseid usaldusfonde, me mittetulunduspõhimõtte abi puhul jätsime paika peale selle tõukefondidest raha äh, taristu ja investeerimisfondidesse üle ei kanta ja peale selle eelarve kontrolli komisjon ülekannete puhul säilitas kogu oma pädevuse. peale selle oli kokkuleppe sisuks tulemuspõhine lähenemine ja siin tulekski tõesti küsida, et mis asi on tulemus, kuidas me seda mõõdame ja siis ka tulemuspõhine kulude hüvitamine ja selle sisseviimine oli tähtis, peale selle sisemised sihipärased sissetulekud säilisid, kuigi ülem, äh, nõukogu soovis sellest lahti saada, aga see tähendab seda, et meie finantsmeetmed oleksid läinud kaduma ja see, mille eest me oleme rängalt võidelnud, neid me ei tohi vabatahtlikult uuesti käest ära anda. peale selle on väga tähtis paindlikkus, eriti just kriisivahendite osas. nõukogu oli siin väga vastu ja sellepärast on meil mitmeaastase finantsraamistiku osas vaja see küsimus uuesti läbi vaadata. peale selle uute temaatiliste usaldusfondide loomise puhul parlamendi rolli või õnnestus meil tugevdada ja peale selle reeglid erinevate finants- ja rahastamisvahendite kombineerimiseks, need on sellised, mida me lihtsustasime. peale selle meil lihtsustatud finantsraamistik välja töötatud ka tagatiste jaoks Euroopa Liidu eelarvest, peale selle on meil võimalik tulevikus ka EFSI fond Euroopa Liidu eelarve Äh, alla viia. peale selle on meil ka uued auditeerimisreeglid sisse viidud äh, ja peale selle eelarve täitmise kinnitamise menetlust soovisime me kiirendada, aga see ei õnnestunud meil, kuid me toome välja siis ühise deklaratsiooni selle tahte kohta, selleks et me võib-olla siis kunagi siiski N pluss üks äh, reeglile saaksime üle minna. praegu on kehtimas N pluss kaks nüüd iga-aastane tulemusraport, äh, selle avaldamine toodi ette juba juunikuusse ja see on tegelikult äh, esimeseks tingimuseks selleks, et meil oleks võimalik äh, täitmise kinnitamise Äh, menetlust kiirendada. suur tänu kõigile, eelarvekomisjoni raportöörile ja Ines Ajala Senderile, meie truule kaasteelisele, aitäh kõigile, kes aitasid meil seda võitlust pidada ja komisjonile suur tänu, samamoodi ka eelarve kontrolli komisjoni töötajatele, sekretariaadile, nõunikele kes äh, käisid samamoodi kohal ja nüüd saab sõna kolleeg Ashworth, palun um,. <coughs> Thank you, chairman well.... tänan, esinaine. jagaksin tänusõnu, aga veel enne tahan öelda, et see on olnud pikk protsess ja mul on hea meel öelda, et oleme sellega lõpule jõudnud. kommenteeriksin nii palju, et äh, eeskirjade koostamine on alati tasakaalu leidmise töö ja kui, kui üheks sooviks oli lihtsustada kogu süsteemi, eriti kasutajate jaoks, vähendada bürokraatiat, kuid teisest küljest pidime ka arvestama, et süsteem ja kontrollimenetlused peavad olema piisavalt head selleks, et ennetada vahendite väärkasutust ja kolmas, mida tahtsime sisse viia, oli tulemustel põhinev eelarvestamine see on selge tulevikku vaadates, et äh, ressursse jääb järjest vähemaks ja otsused seega peavad olema rohkem suunatud tulemustele ja tuginema paremal infol. nii et mul on hea meel, et me oleme nüüd esimesed sammud astunud sellel teel ja selles suunas, kuid jäänud on veel pikk maa. siiski seni saavutatu on äh, eeskirjad, mis äh, toovad endaga kaasa tulemuspõhise eelarve kultuuri komisjonis. nii et ma oleks tahtnud näha rohkem edusamme lihtsustamise osas, tuleb äh, öelda, et tulemuspõhine eelarve eeldab ka rohkem kontrolli ja mitte vähem kontrolli, nii et selles mõttes oleme siis, oleme saavutanud tasakaalustatud mõistliku tulemuse. esineja rääkis mitmestest asjadest, kõigepealt oleme lihtsustanud taotluste esitamist, Äh, haldustoetusi, suurem selgus on ka proportsionaalsuse osas, kontrolli auditsüsteemide osas. parlamendi positsioon on säilinud või isegi tugevnenud, äh, arvestades meie praegust pädevust eelarvemenetluses. oleme mittetulunduse põhimõtte läbi toetuste paika pannud ja pikka aega arutasime usaldusfonde olime selle vastu, et seda kasutataks äh, sisejuhtimises. nüüd peab komisjon siis tuginema nendel, nendel sätetel, nii et äh, kultuuriline muutus on vajalik komisjonis ja ma olen vägagi teadlik, et äh, pease-, peadirektor, peadirektori volinik Oettinger ka tegelevad sellega praegu juba. nii et samuti nagu teie, proua esinaine, tahaksin tänada kõiki neid, kes on teinud ära raske töö mainiksime ka Katri Saart Eesti eesistujana, kes said pärandiks tohutu töö ja peaksime temale just äh, suured tänud edasi ütlema ja Nadia Calvinole samuti komisjonist ja Jean Arthuile eelarvekomisjonist, kes oli alati suureks toeks variraportööridele samuti. aga eelkõige tahaksin tänada teid, proua esinaine, proua Kressle, kes juhtisite kogu seda protsessi ja tegid märkimisväärselt äh, suure töö ära, oleme teile väga-väga tänulikud. Ines, palun. suur tänu. proua esinaine. tahaksin meelde tuletada järgmist sest alati on vastuolulisi aspekte. meie sooviksime kontrolli tähtaegu karmistada, nagu raportöör ütles. N pluss üks on meie eesmärk, see on eesmärk, mida on võimalik saavutada ainult siis, kui valitseb konsensus institutsioonide vahel ka ja ka liikmesriikidega. sest just liikmesriikide poolelt tulevad probleemid peamiselt ja on ka e, institutsioonid ise saab, teinekord võiksid paremini oma ülesandeid täita. kui me, kui me räägime finantseeskirja läbivaatamisest, siis on just tähtaegade küsimus tähtis, ajakava küsimus tähtis. see oleks suurepärane, kui me sellega lõpule jõuaksime, et me ei peaks pidevalt kuid ja aastaid äh, neid koosolekuid pidama, meil on nüüd kaks raportööri äh,, fraktsioonide variraportöörid, saime kokku enamuse ja kokkuvõttes jõudsime olukorda, kus meil on härra Ashworth ja proua Kressle samast fraktsioonist, sest härra Ashworth ühines Rahvaparteiga. ja sellist, seda tulemust me saame toetada üldjoontes, kuid tuleb parandada töömeetodit, ehk siis tuleb seada ajakava ja teisalt tuleb jälgida seda, et Euroopa Parlamendi enamus peegelduks tõepoolest äh, selles tehtavas töös ja ka konsensuses mis sellest äh, tuleb. loodetavasti tulevikus saab see ka nii olema. muus osas on tehtud ära suur töö, härra Manka näiteks transpordikomisjonist äh, tegi koostööd, meie fraktsiooni sekretäriaat äh, kulutas tunde ja tunde selleks, et, et jõuaksin toetuse saajate jaoks rahuldava lahenduseni. ja mina esindan oma valimisringkonda. seal on äh, inimesi, kes äh, seletavad mulle, et menetlused on väga keerulised kui nad äh, tahavad äh, näiteks põllumajandustoetusi või muid toetusi saada Euroopa Liidu eelarvest, seepärast äh, tuleb lihtsustada, kergendada seda halduskoormat. eesmärgiks oli taaskord lihtsustamine ja tahan tänada proua Kresslet tehtud töö eest arvestades ka tingimusi, kus äh, valitses hea vastastikune mõistmine. nüüd ka ametite üle teostatav kontroll, see on tähtis küsimus, et äh, pigem kontrollikoda teostaks kontrolli ja mitte väline kontroll. Äh, töötasime nõukoguga koos e-, järgnevad ja järjekordsed, iga järjekordne eesistuja pidi jälle tutvuma teemaga. see oli järjekordne raskus meie töös. eelarvele heakskiidu andmine ametite osas eh, ja kontroll. tähtis on siin kokkuleppele jõuda nõukoguga. selleks, et eh, kontroll võiks tõesti eh, olla avalik ja Kontrollikoja järelevalve all. ma tänan komisjoni sekretäriaati, proua Colvino, härra Olivier meeskondi tehtud töö eest, selleks, et selle tulemuse nimel ja õnnitlused raportööridele. Also was das Thema Entlastung betrifft, wenn ich mis puudutab eelarve täitmise kinnitamist, siis kui ma sain sellest nüüd õigesti aru, siis me peame sellega veel kord tegelema ja kontrollima, milliseid tähtaegu on võimalik lühendada, ilma et me sisulist poolt ohtu ei seaks, et siin tuleb komisjoni ja äh, ka Kontrollikojaga seda üheskoos teha, et me peaksime tähtajad üle vaatama, me võime otsustada, mida tahame, aga kui lõpuks kõik tähtaegade pärast läbi kukub, siis pole sellest ka mingit kasu, et me peaksime vaatama, et millised tähtajad on tõesti kinnipeetavad, peame arvestama, et siin on väga palju erinevaid ülesandeid, mis kaasnevad äh, nende tähtaegadega liikmesriikidele, nii et tõesti, kui meil nüüd tõesti õnnestuks detsembrikuus N pluss üks aastal eelarve täitmine lõpe, täitmise kinnitamise menetlus lõpetada, siis oleks see tõesti suur edusamm. ametite puhul mitte midagi ei muutuks, sellepärast et eelarve läbirääkimistel meil ei õnnestunud nõukoguga äh, kontrollikojale rohkem vahendeid leida selleks, et me saaksime ka erafirmasid kaasata, nii et ametite puhul jääb kõik vanaviisi, mitte miski ei muutu. annan nüüd edasi sõna kolleegile, kes ka väga palju tööd selles küsimuses tegi. Thank you, Chair, it's my turn to suur tänu, tahan, nüüd on minu kord äh, tänada teid ja härra Ashworthi ja proua Ajalat lahkete sõnade eest, ütleb komisjoni esindaja. Äh, te teate, kui tähtis oli see töö ka komisjoni jaoks, et neil on nüüd stabiilne raamistik, millel tugineda järgmiste ettepanekute ettevalmistamisel mis puudutab siis e-, eelseisvat MFF-i, e, e, meil on, meil on väga hea meel, et oleme jõudnud nüüd äh, sellisesse olukorda, kus äh, asjad on paigas ja eriti rõhutame, et see peaks võimalikult kiiresti rakenduma, meil oleks väga hea meel, kui see oleks, see saaks hiljemalt enne juulikuud vastu võetud, suur tänu. jah, jah, see on meil kavas aga tähtsaks eelduseks oleks see, et meil oleks tõesti tekst, mille me saaksime siis täiskogule esitada. suur tänu! kui rohkem sõnavõtusoove pole, siis võtame selle kõik teadmiseks ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on resolutsioon. jah, komisjoni eetikapõhimõtted, eriti Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine on siis resolutsiooni eelnõu pealkiri, see on pealkiri, mida ei ole võimalik pähe õppida. ja te olete minu selgitusi näinud. Äh, minu resolutsiooni ettepaneku esitasin teile ja resolutsiooni ettepanekuks on äh, peasekretäri ametisse nimetamist mõista ja analüüsida võimalikult neutraalselt äh, ja me soovime seda tõesti teha võimalikult rahulikult. ma üritasin äh, hinnata seda menetlust, äh, vabandust, teha seda kõike neutraalselt, mitte hinnata, toon välja siin kõigepealt elemendid, siis karjääri, äh, võimalused, siis eelnevate peasekretäride karjäärid, siis edasi ametisse nimetamine, ise kirjeldan seda ja siis teen ka teatud märkuseid äh, selle kohta ja siis nüüd äh, hindamine ja järeldused tulevad siis kõige lõpuks. ma üritasin tõesti vaadata tulevikku, eriti just selle küsimuse puhul, et milline peaks olema meie tegevuse õiguslik alus. ja sellest ma siis lähtusin, kuna ma tõesti arvan, et Äh, peasekretäri mahavõtmist kui sellist ei ole ette nähtud reeglitega ja ma ei leia, et äh, meil oleks võimalik selline nõudmine ka läbi suruda komisjonis, me peaksime siiski personali eeskirjadest kinni pidama. ma tõesti üritasin, nagu öeldud, võimalikult neutraalselt lihtsalt olukorda kirjeldada meil on sada kakskümmend üheksa muudatusettepanekut tehtud ja nüüd on küsimus, et äh, kuidas nendesse suhtuda, ma tõesti vabandan, eelmisel äh, nädalal olin Lätis ja Leedus äh, visiidil eelarve kontrolli komisjoniga, nii et alles nädalavahetusel sain hääletusnimekirja välja töötada. ma ei ole saanud seda veel kontrollida, sest täna olin veel siia, aga täna õhtul veel saadan teile siis uue hääletusnimekirja. ma selgitan ka kohe, miks ma põhimõtteliselt olen kõikide muudatusettepanekute vastu või ma soovitan hääletada nimelt nende vastu. sest ma tõesti leian, et äh, resolutsioon piisavalt kritiseerib, siin on kriitikat välja toodud ja ma tõesti leian, et nüüd oleks tõesti mõistlik äh, sõnastust mitte rohkem teravdada. ja just sellepärast ma tänan kõiki, kes üritasid teksti sõnas, teksti sõnastust parandada, tõid välja faktivigu, aga ma tõesti soovitan, et me ei peaks teravdama seda sõnastust ega ka äh, Äh, leebemaks muutma, sest me räägime siin selle koja usaldusväärsusest ja tõsiseltvõetavusest. ja ma lähtusin sellest, äh, mis raportöör arvab ja te teate, mul on üks hääl, nii et teie saate siis otsustada, mis saab enamuse toetuse ja mis mitte, aga ma tõesti leian, et selle komisjoni maine jaoks oleks väga hea äh, kui me ei hakkaks peasekretäri ametist maha võtma, sest personalieeskirjades seda võimalust pole üldse ette nähtud, lihtsalt äh, artikkel viiskümmend on ette nähtud see kuldne käepigistus, sest ma ei usu, et eelarve kontrolli komisjon saab nõuda, et äh, lihtsalt äh, viiekümne tuhande euroga kuus mingi suvaline tänavalt võetud isik siis uuesti tänavale saadetakse on mõned muudatusettepanekud, millega ma olen nõus, sest need parandavad teksti, aga enamuse kohta, kaheksakümne viie protsendi kohta olen teinud soovituse hääletada vastu. nüüd annaksin äh, õigustalituse prouale tähelepanu juhtida, ta on siinkohal. proua Montibello, vabandust ma tõesti vabandan, et mul teie nime ei olnud meeles, proua Montebelli on kohal, kui keegi tahab talle küsimusi esitada või tema analüüsi kuulata, siis muidugi on ta valmis seda tegema. me saime ka küsimustikud, võib-olla te selle teise küsimustiku kohta kommentaare saaksite anda, sest äh, te olete selle läbi vaadanud, nii et kui te soovite sõna saada, siis praegu saate Merci, merci, madame la president. tänan, proua esinaine. mida siis muud öelda? ütleksin seda, et komisjon tõesti tegi jõupingutuse, et selgitada oma tegevust. Nad tunnevad vajadust õigustada, miks seda kohta välja ei kuulutatud, ametnik lahkub koos oma tööga antud juhul räägiti usaldusest presidendi ja ametniku vahel, räägiti teenuse järjepidevusest, räägiti erakorralisest olukorrast, mis on seotud Brexitiga. parlamendi õigustalitus ei saa siinkohal hinnangut anda, kuid me võime öelda, et üritati tõepoolest õigustada seda tegevust komisjoni poolt. ma kasutan juhust ja ütlen, et et personali eeskirjadest tuginedes ja ka Turko kohtuasi, siin meil on võib-olla pisut erinev arusaamine komisjoni õigustalitusega, nii et ma kasutan juhust tuletamaks meelde, et seda tüüpi ametikohtade jaoks on põhimõtteks ikkagi see, et koht tuleb välja kuulutada, avaldada ja personalieeskirjades on kõik olemas, seda ei ole vaja muuta, tuleb lihtsalt rakendada nii, nagu seal on ette nähtud ja nagu te rõhutasite, võib-olla saame siit midagi õppida tulevikku silmas pidades. tänan, proua Sinele. aitäh ja loomulikult äh, tänan komisjoni äh, nende küsimuste vastamise eest. Äh, seal oli kuuskümmend üks küsimust küsimustikus, ma teen teile ettepaneku ja nüüd on küsimus selles, et kas keegi soovib sõna, Ines, palun. aitäh. ma tänan äh, nende jõupingutuste eest tõepoolest, et võib-olla oleks olnud parem, kui see resolutsioon oleks lühem ja kui oleks olnud võimalus äh, saadikutel teha muudatusettepanekuid. kui nüüd muudatusettepanekutega ei arvestata, siis äh, on see põhimõtteliselt äh, problemaatiline. kui ähm, on õige see, mida te ütlesite. mina ka otsisin, et milline oli komisjoni käitumise alus, äh, peasekretäri nimetamise äh, alus, kui seda tehti sellisel kombel. härra Oettinger pakkus välja selle, et äh, parlamendiga räägitakse mm, eeskirjade muutmisest. selgeks on saanud see, et mingi konkreetne reegel oli olemas aga nii, kuidas komisjon seda kohaldas ja pärast selgitas, jõuti sellise olukorrani, mis ei ole hea ei komisjoni ega teiste Euroopa institutsioonide jaoks, nii et hea oleks see, kui me ütleksime selgelt välja, et eeskirju tuleb muuta peasekretäri ei saa võib-olla siin äh, sundida tagasi astuma, ma ei räägi siin äh, härra Seelmaierist, äh, ärge mõistke mind valesti, et tulevikus või minevikus problemaatiline peasekretär ähm, ei ole olemas üldse mingisugust võimalust äh, Mm, tagasiastumise eest taodelda ja see on küll üks argument, mis tõendab seda, et on probleeme eeskirjadega ja sellepärast ma arvan, et äh, mingil moel tuleb äh, neid eeskirju muuta, sest et äh, peasekretär on ju selle institutsiooni kõige nähtavam tipp, institutsioonil on tohutult vastutust ja iga viie aasta pärast vahendatakse ju volinikke, nii et tegemist tõesti väga vastutusrikka tööga ja e, tõesti vaja oleks e, midagi muuta, muidu läheb olukord veelgi halvemaks, see ei käi mitte ainult e, komisjoni, vaid ka teiste institutsioonide kohta, me teame ju, millest me räägime, sellepärast ma arvan, et parlament kannab vastutust selle eest, et me tõesti võitleks selle eest, et neid eeskirju muudetaks, härra Oettinger äh, ka ütles teataval määral, et ta on valmis äh, koostööks ja saan ka öelda, mis on meie fraktsiooni arvamus, meil tuleb selle kohta arutelu. praegu võib-olla ei ole veel äh, õige hetk, et teha lõplikku otsust, praegu me räägime Brexitist, äh, eelarvest ja on ka teisi teemasid, millega tuleb tegeleda. sellel nädalal toimub kindlasti väga palju, me ei tohi unustada, et äh, ka ameeriklaste poolt on palju ähvardusi ja vaidlusi seoses kaubandusega, nii et seetõttu on võib-olla hea, kui me ei ava praegu Pandora laegast, kui me ei tea, kuhu me välja jõuame, seda me oleme minevikus teinud, seetõttu ma arvan, et praegusel hetkel ja võttes arvesse praegust olukorda, ja seost komisjoni presidendi ja uue peasekretäri vahel. võttes seda olukorda arvesse, me praegu võib-olla ei peaks tingimata tegutsema hakkama, aga me peaksime mõtlema sellele, et vaja on olukorda muuta selleks, et uus komisjon ei saaks äh, tööd samal viisil jätkata, et kui on olemas uued eeskirjad, siis tuleks neid ka rakendada ja ka need otsused ära muuta. mul ei ole midagi härra Selmajärvi vastu isiklikult, ma tegelikult teda üldse ei tunne. aga see fakt, et äh, ta niimoodi ametisse pandi, me tahaks ju, et uus komisjon oleks tugevam, mitte nõrgem ja kas tegemist on härra Selmajärvi või härra Italianeriga äh,, ma mõtlen siin praegu põhimõtteliste küsimuste peale, et äh, komisjon peaks siiski võimaldama seda, et meie avaldaks oma arvamust, et äh, institutsioonide vahelised lepingud peaksid tuginema dialoogile, et sellised asjad ei saaks korduda aga praegu läheb asi ilmselt nii, et me peaksime avaldama eh, toetust eh, peasekretärile, aga komisjon peab eh, lubama meile, et eeskirjad muudetakse ära, et pärast selle komisjoni mandaadi lõppu neid eeskirju hakatakse ka rakendama, see võiks olla ka alus tuleviku jaoks, et sellised asjad ei korduks. jah, kui tekst läbi lugeda siis äh, see küsimus on äh, siin sees, ma üritan kompromissi välja äh, pakkuda äh, muudatusettepanekute sada neli, sada kuus ja sada seitse jaoks, kus on juttu just sellest äh, seosest selle vahel, mida nimetatakse parašütaažiks ja kabinettide vahel ja karjääriametnike vahel. ma tahan selle kohta teha ettepaneku aga ma siin veel viimistlen mõningaid lauseosi. siin on häid ettepanekuid, ma võtan neid arvesse, aga ma ei taha, et see avalik erutus selle äh, asja üle, see ei peaks otse, ühelt, üks-ühele kajastuma selles äh, parlamendi tekstis, et siin on väga paljud asjad äh, välja toodud, mida on kritiseeritud. Äh, härra De Jong praegu. aitäh, proua esimees. mina omalt poolt kõigepealt õnnitlen selle resolutsiooni ettepaneku analüütilise poole puhul, tõesti, see on väga hea, te olete väga palju energiat kulutanud selle koostamiseks ja see on tõesti väga hea ja mina isiklikult äh, tegin väga vähe ettepanekuid selle, selle osa kohta. kuid ma arvan, et äh, peame minema kaugemale kui see, et me ütleme, kuidas personali eeskirjad toimivad me peame siin rääkima ka tõesti ähm, mainekahjust äh, ja imidži kahjust, sest see on see, millega me peame tegelema äh, ka sellise institutsiooni nagu Euroopa Komisjon puhul. ja siin äh, kriteeriumina on välja toodud ka teenistuse huvid, et kas see oli tõesti vajalik selline nimetamine või siiski mitte ja peale selle äh, tuleks äh, välja tuua ka see kuueminutiline ametisse nimetamine ja ametikõrgendus, kui inimesed seda kõike teada saavad, äh, seda just praegusel ajal, mida te ka ise ütlesite, äh, siis see on täiesti vastu meie läbipaistvuse nõuetele. ja me teame, et komisjon on praegusel hetkel nii meie visiiris kui ka kodanike visiiris ja sellised sammud ei tule kohe kindlasti kasuks. mina isiklikult üritasin tõesti jääda faktide juurde. ka mina otsustasin, et kõige tähtsam on välja tuua fakte, aga meil on piisavalt palju raporteid, mis lähevad kaugemale ja see puudutab nii komisjoni presidenti, esimest asepresidenti ja volinikke. kui ei arvestata sellega teenistuse ja huvide puhul, et need inimesed kõik olid kaasatud, siis võime kohe oma töö lõpetada. siis teiseks et töötajad peavad olema sõltumatud, see peaks olema iseenesestmõistetav, et komisjoni töötajad seda on. ja see, kui seda pole, tuleb meil kohtutee ette võtta. ja tõesti, tegemist on ka nüüd ametnikega, kes tunnevad, et äh, neist on teerulliga üle mindud. nüüd räägitakse siin juba teisest voorust äh, ja sellest, et äh, jõulude ajal töötati välja nii-öelda alternatiivne plaan, et mis siis saab, aga see tegelikult komisjoni jaoks ei ole hea uudis, sest ei ole võimalik lihtsalt ühe inimese peale seda kõike mängida. ja kui nüüd selgub, et enne jõule juba see küsimus oli nii-öelda omavahel ära reguleeritud, ja see on tähtis küsimus ja see tuleb tõstatada või mis saab teistest ametnikest, kes oleksid ka soovinud äh, kandideerida ja kes võib-olla oleksid komisjoni kolleegiumilt suurema toetuse saanud äh, kui praegune välja valitud kandidaat ja võib-olla ka keegi, kes äh, ei ole ühegi parteiga seotud, nii et tõesti, ma arvan, et parlament peab siin midagi ette võtma ja just selle isiku puhul samamoodi ja just sellepärast me peaksime peaksime siin tegema samme selle väljatoomiseks. ja peale selle peame mõtlema, mis toimub meedias. ma arvan, et viimase üheksa aasta jooksul ei ole meil sarnast pretsedenti olnud, ma pole mitte kunagi näinud, et pressikonverents pressikonverentsi järel toimub ja muudkui kogu aeg üritatakse ennast välja slikerdada, tegemist on poliitiliste faktidega, mida me peame välja tooma, me ei saa neid nimetamata jätta, sellel peab olema ka mingi tagajärg. ja me teame, et Äh, teatud äh, muudatusettepanekutes kolleegid on neid tagajärgi ka välja toonud, mõned neist lähevad väga kaugele, ütlevad, et inimene tuleb äh, ametist maha võtta, teised on öelnud, et me ei saa sajaprotsendiliselt kindlad olla, kui palju siin reegleid rikuti, just sellepärast olen ka mina teinud ettepaneku, et vabatahtlikult peaks härra Selmajärv peasekretäri ametist loobuma ja tõesti, et see, mis on teenistuse huvides, peaks olema see, millest me lähtume teenistuse huvides kõige laiemas mõttes, sest äh, muidu ei suuda meid mitte keegi enam tõsiselt võtta ei Brexiti läbirääkimistel ega ka eelarvealastel läbirääkimistel ja kui komisjon nii palju sõltub äh, Martin Selmaierist, siis tuleks küsida, et kas komisjoni president tõesti saab oma ülesannetega hakkama, sest ei saa olla nii, et president sõltub ainult ühest ametnikust. komisjonis töötab tuhandeid ametnikke, kes kõik saavad oma tööga väga hästi hakkama. ja on selge, et me peame hääletama nende muudatusettepanekute üle nii siin komisjonis kui ka täiskogul ja mina küll ei usu, et eelarve kontrolli komisjoni maine saab kahjustada, kui me siin väga tõsiseid järeldusi ja konstruktiivseid ettepanekuid teeme ma lihtsalt tahan, et see asi veelgi rohkem kontrolli alt äh, ei väljuks, vaid me peame näitama, et meie oleme võimelised küsimusi lahendama ja et on teatud küsimused, millel on ka tõsised tagajärjed, sest selline mainekahju, me ei saa seda endale lubada ja tõesti, me peame midagi ette võtma, ei saa lihtsalt rääkida sellest, et võib-olla tulevikus vabatahtlikult saab mingeid muid reegleid välja töötada. aitäh ja kolleeg Herbrandi, palun järgmisena Um, thank you, madam chair and, and many tänan, proua esinaine ja tänan ka resolutsiooni projekti eest. tõesti, ma olen nõus kolleegidega, kes ütlevad, et see oli üsnagi jõuline. nii et suur tänu selle eest. aga siiski, minu fraktsioon on seisukohal, et äh, siin saab seda, seda saab siiski veel kohati paremaks muuta, sellepärast oleme esitanud ka mõned muudatusettepanekud, palju neid ei ole aga mõned siiski ja me usume, et need on vajalikud. ja mõned märkused ka kõigepealt. kui on olemas miski, mõni asutus, kes demokraatlikult kontrollib Euroopa Komisjoni, siis selleks on meie Euroopa Parlament. nii et kui tekib küsimus poliitilise nimetamise kohta komisjonis, siis üks institutsioon peaks sellega tegelema ja see ongi Euroopa Parlament. nii et ma ei ole nõus kõigi nendega, kes ütlevad, et see on komisjoni enda siseasi ja et parlament ei peaks siin mingit rolli etendama. kas see tekitab nüüd äh, muret, kas see kahu-, kahjustab Euroopa Liitu laiemalt? ma ei usu, et selle segaduse ja rahutuse on tekitanud parlament, ma arvan, et selle on tekitanud komisjon ise. ja muide, on komisjon kasutanud ka omaenda menetlusi selleks, et nimetada uus peasekretär ametisse ja koos Tõnis De Jongiga tahaksin rõhutada, et ähm, pressikonverentsid äh, komisjoni mitmete esindajate poolt ei olnud, ütleme, ideaalse kommunikatsiooni näiteks ma arvan, et enamus segadust on tekitatud just seal. aga siiski ootaksin veel seda, et Euroopa Komisjon tunnistaks, et see menetlus oli kaugel ideaalsest, sel-, seda me siiamaani näinud ei ole. esimeses kirjalike vastuste pakis ega oleme komisjon, ega volinik Oettingerilt, samuti kuulamisel meie komisjoni ees ei kuulnud me seda ning äh, teine, teises kirjalike vastuste pakis ei näe ma samuti mingit äh, tun-, tunnusta-, tunnistamist, et see ei olnud kaugeltki ideaalne. ja see ongi tohutu probleem, mis äh, minu, minu jaoks hetkel on, me võime olla väga kriitilised, aga ka komisjon ise peab tunnistama, et see oli kaugel ideaalist. ja nüüd äh, küsimus selles, et tegemist oli poliitilise kohale nimetamisega ja et äh, praegune peasekretär võiks ju jääda komisjoni ametiaja lõpuni ametisse ja et uus komisjon võiks, kus siis uue presidendiga võiks äh, nimetada uue peasekretäri. ma olen jõuliselt selle vastu, et äh, peasekretäri koht tuleks politiseerida Euroopa Komisjonis. ma arvan, et meil on juba kabinetid poliitilised kõigil volinikel ning et ülejäänud ametnikud peaksid olema nii neutraalsed kui võimalik, see kaasab peasekretäri. see nüüd ei tähenda, et on eriline suhe komisjoni presidendi ja peasekretäri vahel. kui komisjoni uus president äh, leiab, et on raske senise peasekretäriga koostööd teha, see võiks olla põhjuseks, miks ta tahaks Äh, luua menetluse, millega saab vahetada välja peasekretär, kuid teha sellest poliitiline ametikoht, mis on personaalselt seotud Euroopa Komisjoni presidendiga, on minu arvates vale lahendus. kui mäletate, härra Aleksandr Italianerit varemat pease-, varasemast, varasemat peasekretäri, ma ei tea, kui paljud inimesed üldse teadsid, mis rolli ta viimase kahe aasta jooksul äh, etendas, ma, ma ei usu, et eriti palju oli neid inimesi, sest et ta, et ta mängis oma rolli üsna neutraalselt, ta ei olnud üldse nähtav, palju vähem nähtavalt igal juhul kui tema äh, eelkäija Catherine Day nii et äh, minu seisukoht oleks, et ma olen selgelt selle vastu nüüd menetlus meie komisjonis, ma arvan, et peaksime muudatusettepanekute üle hääletama järgmisel nädalal. ja siis vaatame, mida teeme täiskogul. mina siiski arvan, et ähm, peamine vastutav äh, isik komisjonis, president, president Juncker peaks vastutama Euroopa Parlamendi ees ja andma vastust ideaalis äh, täiskogul. nii et mina toetaksin seda, et meil tuleks täiskogu arutelu pärast seda, kui me esmaspäeval oleme, oleme hääletanud eelarvekomisjon, eelarve kontrolli komisjoni resolutsiooni üle, et siis kogu see asi koos lõpule viia koos komisjoni presidendiga. see annab ka volinikule ja presidendile võimaluse lõpuks tunnistada, et nende poolt järgitud menetlus oli kaugel ideaalsest vähem. kolleeg Pirinski, palun. kolleeg Pirinski, palun aitäh. ma olen teiega väga nõus, et selles arutelus ei peaks äh, me siin olema liiga emotsionaalsed äh, ja juhinduma mingitest liiga emotsionaalsetest kommentaaridest, äh, vaid seda asja korralikult analüüsima ja olema nii vastutustundlikud nagu vaja ja tahaksin nii teilt kui kolleegidelt küsida, et selles resolutsiooni eelnõus on lõik kaheksateist, kus on öeldud, et parlament ütleb, et peasekretäri kaheastmeline ametisse nimetamisse, ametisse nimetamine on selline tegevus, mis äh, Äh, läks äh, seaduse piiridest äh, võib-olla kaugemale. ma arvan, et see on üsna hea kirjeldus sellest, mis toimus, aga resolutsioonis järgneb sellele terve rida asju, mis me peaksime sellest õppima ja minu küsimus on, et kas lisaks nendele õppetundidele ei peaks me ära tooma mingisuguseid meetmeid, mingeid meetmeid, mida, mille võtmist me nõuame kas me saame lihtsalt piirduda sellega, et me loetleme mõningad õppetunnid, mis me peame sellest saama? ja ma toetaks, ma sooviks, et toetaks seda muudatusettepanekut, mille me öö, äh, esitasime koos kolleeg Ines Ajalaga. et öö, äh, siin me lihtsalt kutsume üles komisjoni äh, esitama lõplikku seisukohta selle kohta, kas on lubatav see, et see ametisse nimetamine jääks kehtima. kas te mõtlesite mingit teist muudatusettepanekut? mina mõtlesin just seda muudatusettepanekut proua, see on muudatusettepanek sada kuusteist ja ma arvan, et äh, väga õige oleks komisjonilt küsida, et milline on komisjoni arvamus ja ja mida komisjon äh, peab vajalikuks teha, sest nagu eelkõneleja ütles, on äh, kümneid lehekülgi selgitusi ja tunde kuulamisi ka läbi viidud, aga meil ei ole endiselt mingit viidet sellele, et komisjon on üldse teadlik sellest, et miski ei ole läinud õigesti. kas see on võimalik? et kus ja mis maailmas komisjon elab, kas komisjon elab mingis oma maailmas, mingis oma mullis? eelkõneleja tõi välja, et äh, ei ole soovitav peasekretäri ametikohta politiseerida ja see on äh, õige, aga me oleme kahjuks äh, ebamugavas olukorras, et seda on juba politiseeritud väga suurel määral tänu presidendi ametikohale. ja kui me oleme juba sellises olukorras, siis ma arvan, et on põhjust küsida komisjonilt, paluda komisjonilt ja presidendilt, et nad äh, analüüsiks seda olukorda ja et ei tohiks kõrvale jätta ka meetmeid, kuna komisjoni mandaat äh, hakkab lõppema, siis äh, politiseeritud peasekretäri mandaat peaks samuti äh, olema ähm, lõpp, lõppevana määratletud. härra Barnjou, palun. Euh, proua esinaine, ma arvan, et meie tänane koosolek, kus me vaatame läbi resolutsiooni projekti, on oluline koosolek, kus me peame sihi seadma Euroopa Parlamendi jaoks ja lisaks Äh, sellele, et ma soovin, et meil oleks arutelu täiskogul ja täiskogul ka hääletus resolutsiooni üle, on ka veel vaja, et eelarvekomisjon võiks oma rolli täielikult etendada, nagu me oleme seda ka alati teinud. nii et ma tänan selle ettepaneku eest, resolutsiooni eelnõu eest ja samas, nagu kolleeg Gerbrandi just meelde tuletas, ma arvan, et meie, kellel on alati see soov, et Euroopa Parlament kontrolliks Euroopa Komisjoni, siis meie täna peame tegema kõik selleks, et komisjoni ka paremaks muuta, me näeme ju, et tõeline Pandora laegas avanes just kõigi nende komisjoni tegemata jätmiste pärast. me näeme juba, kuidas algusest peale see kulges loeme Euroopa Komisjoni saja kuuekümne viie leheküljest vastust või volinik Oettingeri kuulamisel siinsamas kahekümne seitsmendal märtsil nägime seda või ka äh, volinik Oettinger, kes äh, selgitas meile, et härra Selmajärv osales ise vastuste koostamisel, mis meile saadeti, mis on ju täielikult artikkel üheteistkümne rikkumine personali eeskirjas. nii et kõik need asjad kokku kõik need poliitilised aspektid Euroopa Komisjoni tegevuses, sellega avanes Pandora laegas ja nagu ma ütlesin ka oma sõnavõtus volinik Oettingerile, kohtusime ka veel pühapäeval Ungari valimistel, näeme, et äh, natsionalism, Euroopa vastasus on, äh, on, on olnud pidevalt tõusuteel ja võidukas alates aastast kaks tuhat neliteist liikmesriikides. seepärast meie resolutsioon äh, peaks viima Euroopa Komisjonini ja tema presidendile teadmise, et see Pandora laegas tuleb sulgeda. see tähendab seda, et tuleb leida lahendus, mis võimaldaks äh, rahustada seda, mida me täna näeme, mis on puhkenud viimaste nädalate jooksul nüüd on see kestnud juba ligi kaks kuud. ehk siis meil on vaja jõulist ettepanekut, mis oleks piisavalt tugev ja mis oleks vastuseks, kuidas sulgeda Pandora laegas ja kuidas an-, anda tagasi institutsioonidele usaldus, usaldusväärsus, sest paraku selles küsimuses meie usaldusväärsus on siin saanud tugeva hoobi nii et tuleb panna äh, pluss nende muudatusettepanekute juurde, mille eesmärgiks on siis sada kuusteist näiteks Ines Ajalalt või, või olen näinud ka selliseid äh, muudatusettepanekuid kolleeg Gerbrandilt ja Parts või Parts Strassilt, äh, mille sisu on see, et me võiksime ähm, algatada tõelise kandidaatide väljapakkumise peasekretäri kohale komisjonis, et härra Selmaer astuks tagasi selleks, et me saaksime taas, taas läbi teha konkureerimise sellele kohale. Eh, nii me saavutaksime oma eesmärgi, milleks oleks, et mitte kunagi enam ei tohiks politiseerida komisjoni peasekretäri ametikohta, sest paraku äh, nähes, mida president Juncker on algusest peale teinud ja lisaks temale ka Euroopa Komisjoni liikmed, nad on, on äärmiselt palju politiseerinud. nii et me peame sellest õppust võtma ja alustama uut menetlust selleks, et me enam selle ohtliku teele ei jätkaks. ja nii, et mina isiklikult, nagu te ilmselt hästi aru saite, ma toetan täielikult Varstasi äh, ja Gerbrandi muudatusettepanekuid. Bart Stas, mida? Bart Stas, palun järgmisena. aitäh, esimees. kõigepealt äh, suur tänu selle resolutsiooni eelnõu eest. ma arvan, et olen siiras, kui ütlen, et äh, terve rida kolleege siiski natukene kardavad, et äh, et resolutsiooni ettepanek äh, võib jääda nõrgaks. Teie aga jäite oma mainele truuks äh, väga selgelt ja sõltumatult äh, koos sekretariaadiga töötasite välja tugeva resolutsiooni ja mis on tõesti väärt kaitsmist, nii et suur-suur tänu teile, ma arvan, et teie, tänu teie suhtumisele äh, parlamendi ja eelarve kontrolli komisjoni usaldusväärsus äh, tuleb väga selgelt ja hästi välja suur,. suur-suur tänu selle eest. selle komisjoni koosoleku alguses te ütlesite, et äh, te, teie arvates kaheksakümmend protsenti muudatusettepanekutest tuleks tagasi lükata ja et te teete selle kohta ka hääletusnimekirja ja te ütlesite, et üritate ka mõned kompromissid välja töötada, ma ootan neid juba põnevusega. aga kõik, mis eelkõnelejad ütlesid äh, selle kohta tahaksin öelda nii palju, et võib-olla lõikes kaheksateist, kes teab, võib-olla seda sõnastust veel muudetakse, sest te ka ise olete teinud muudatusettepaneku selle kohta. aga selles lõikes me siiski ütleme, et see, mis juhtus, seda võib tõlgendada väljaspoolt äh, kui midagi, mis Äh, on nagu riigipööre või putš. ma arvan, et kui eelarve kontrolli komisjon sellise seisukoha võtab, siis pärast seda, kui oleme ütlema A, peame ütlema ka B. ja see tähendab seda, et kui oled juba ühte asja öelnud, siis pead ka järgmised asjad välja ütlema, see tähendab seda, et meie sõnadele peavad järgnema teod ehk et meil on siin muudatusettepanekud, mis ütlevad ka, mida vaja teha, näiteks muudatusettepanek sada kuusteist sotsiaaldemokraatidelt, äh, siis minu muudatusettepanek, härra Herbrandi ja härra De Jongi muudatusettepanekud ja ma tõesti mõtlen, et äkki proua esimees äh, oleks siiski hea, et need inimesed, kes selliseid muudatusettepanekuid tegid, me siiski vaataksime neid üheskoos üle, selleks et me saaksime välja töötada korraliku, hea, korrektse sõnastuse äh, mis siiski ka väga selgelt tooks välja selle, mida komisjon nüüd peab ette võtma, arvestades sellega, et see, mis juhtus, on täiesti vastuvõetamatu ja toob sellega kaasa veel ka väga suure mainekahju kogu Euroopa Liidu jaoks. nii et minu üleskutse oleks järgmine, et need nii-öelda järgnevad tegevuse äh, muudatusettepanekute autorid võiksid istuda laua taha maha ja välja töötada kompromissettepaneku, mis siis väga selgelt teeks nõudmise komisjonile, mis nüüd ette võtta ja nõuaksid ka rohkem läbipaistvust ja avatust, aitäh! kolleeg Salafranca ja siis kolleeg Ajala, palun veel kord. aitäh! selles arutelus on üks põhimõtteline küsimus, mida me peaksime analüüsima. nimelt äh, need võimalused äh, ja eesõigused, mis Euroopa Parlamendil on äh, teostamaks demokraatliku kontrolli komisjoni üle, selles küsimuses ei tohiks olla mingit kahtlust, aga küsimus on selles, et kuidas me peaksime teostama seda demokraatliku kontrolli komisjoni üle. ma arvan, et parlamendina meil on see õigus ja me peaksime vastutustundlikult äh, seda õigust teostama proportsionaalselt, nii et see vastaks meie vastutustundele. Teie oma sissejuhatuses ja muudatusettepanekutest rääkides ütlesite, et selle resolutsiooni puhul on oluline olla pedagoogiline äh, Ehm, mis puudutab seda menetlust, mis meil on olnud, mõned kolleegid ütleksid, et me peaksime ka tegema teatavaid järeldusi. pärast seda, kui me kuulasime härra Oettingeri, ma juba ütlesin, et me peaksime mõningaid kriteeriume analüüsima, millest siin võib-olla juttu ei ole, sest siin on pigem juttu vormist, mitte sisust üks küsimus on, et kui kompetentne on kandidaat, ühest küljest on äh, meil tegemist menetlusega, õigustalitlus ütleb, et vastavalt artiklile seitse võib äh, asju tõlgendada teisiti, aga sel päeval, kui me kuulasime härra Oettingeri, oli mul tunne, et äh, on erinevaid tõlgendusi seoses artikliga seitse, et kas on vaja eraldi ähm, menetlust, eraldi äh, koha väljakuulutamist või mitte, et ma mõtlen, äh, ja üks element on ka see, et äh, komisjon minevikus on peasekretäri nimetades toiminud teisiti. ja veel üks asi on kindlasti oluline, et mida saavad institutsioonid ühiselt teha tuleviku jaoks selleks, et menetlused ja ametisse nimetamised vastavalt äh, ametnike statuudile oleksid läbipaistvad äh, ja vastaksid ähm, ka nendele kriteeriumitele, et olulised on ka mm, töö tulemused ja, ja pädevus. kolleegid äh, viitasid siin resolutsiooni ettepanekule õigule kaheksateist me mõista seda väga karmi sõnastust, meie meelest see ei ole aktsepteeritav, et siin räägitakse riigipöördest. mõned äh, kolleegid on esitanud väga julgeid muudatusettepanekuid, ma ei ole nendega küll nõus, nad on öelnud, et äh, see institutsioon on äh, teatavate ametisse nimetamiste puhul toiminud samamoodi. kas meie oleme ka lubanud seda, et toimunud on praktiliselt riigipööre? ja ma arvan, et tulevikku silmas pidades peaksime käituma ettevaatlikult ma võiksin rääkida veel väga palju rohkematest asjadest, ähm, mingist teatavast legitiimsusest, et kas me oleme valmis mingeid reforme läbi viima või mitte, aga me peame vaatama tulevikku, peame kõik institutsioonid koos hoolitsema selle eest, et sellised asjad ei korduks. on esitatud mõningaid muudatusettepanekuid ja seal on juttu sellest, et vaja on Ähm, ametniku statuudi sõna e, ja vaimu jär-, järgida, aga siin on öeldud, et äh, kõik dokumendid peavad olema, olema ka kõigis ametlikes keeltes, see ei tähenda mingit kriitikat, ma saan äh, tegutseda ka tei-, toimida, töötada ka teistes keeltes, aga see on siiski väga oluline teema. proua Jaala Sender ütles, et me ei tohiks olukorda halvemaks muuta, me ei tohiks siin mingisse kriisi kalduda aga muudatusettepanek sada seitseteist, siin on juttu sellest, et see ametisse nimetamine ei ole aktsepteeritav, et kas võtate selle tagasi või Äh, muudate ära. selle teema puhul on väga oluline kindlasti, et meie institutsioonina jääksime usutavaks. me peaksime teostama poliitilist kontrolli komisjoni üle, see on meie pädevuses, aga proua esinaine, ma ei ütleks, et see ametisse nimetamine on, oli ebaseaduslik, seda otsustab, selle otsustamine on Euroopa Kohtu pädevuses ja kes siin äh, tunneb, et õigust on rikutud, võib pöörduda kohtusse. meil on poliitiline funktsioon ja me peame keskenduma tulevikule, selleks et ametisse nimetamised tulevikus käiksid teistmoodi, et oleks tagatud suurem läbipaistvus ja et menetlused muutuksid selgemaks selleks, et ametnikud pärast ei äh, Ehm, peaks eh, selle all kannatama, et neil on ka teatavaid jõupingutusi teinud, mis eh, nende nimel. ja mm, siin on ehm, nüüd erinevat analüüsi, me peaksime jääma poliitilisele Ehm, tasemele, et ehm, õiguslike detailidega tegelemine ei ole tegelikult meie institutsiooni pädevuses. ma loodan teie objektiivsusele, ma esitan ka, ka, ma loodan ka mingitele kompromissmuudatusettepanekutele ja ma loodan, et me lõpuks jõuame sellise resolutsiooni ettepanekuni, mida fraktsioonid ka tõesti toetavad, siin ei ole nüüd oluline see, et äh, meil on komisjoniga raskusi, vaid et tulevikus äh, peetaks kinni ametisse nimetamistel teatavatest põhimõtetest ja et oleks tagatud läbipaistvus. proua Jaala Sender, palun. aitäh, et veel kord mulle sõna annate. tahtsin äh, rääkida millestki, mis mind veidi rahutuks teeb. härra de Jong rääkis millestki, millega ma olen nõus, äh, sest see on õige, ma siin äh, räägin mõningate ametnike, AD viieteist ametnike äh, ootustest. see puudutab artiklit viisteist, et ähm, nende lootusi ei pet-, ootusi peteti ja ma arvan, et ähm, see on äh, vägagi seotud sellega, millest ähm, me räägime selle nimekirjaga, et sel päeval, kui äh, langetati otsus härra Selmaieri osas äh, ja kui tast sai peasekretär, siis oli olemas ka nimekiri kandidaatidest äh, ja tegemist oli peadirektoritega ja huvitav on see, et Euroopa Kohus ja ombudsman Äh, et kui siin on tegemist väga kõrgetasemeliste ametnikega, siis äh, kas äh, ei ole võimalik neid ka survestada, et kui me räägime mingitest isikutest, kelle lootused, lootusi peiteti, et neid edutatakse AD viieteistkümne, viisteist tasemele ma siin ei pea konkreetselt silmas härra Silmairit, vaid teisi ähm, teisi ametnikke, kellel on AD viisteist kraad. see ei puuduta nüüd peasekretäriks nimetamist, vaid teisi kõrgetasemelisi ametnikke, kes äh, juba kolm aastat ootavad nii-öelda et äh, kui sellised põhimõtted kehtivad ühe inimese puhul, siis nad peaksid kehtima ka teiste puhul ja seda olukorda tuleks arvesse võtta ka uue peasekretäri puhul. mul on muidugi väga hea meel, et ombudsman äh, selle teemaga tegeleb, aga see ei puuduta ainult seda ametisse nimetamist, vaid äh, mõlemat asja koos, et kuidas selline dünaamika üldse sai tekkida, sest me räägime sellest, et me kõik peame olema vastutustundlikud minu poole pöörduti sellise küsimusega, et ma ei, ei, ei ole seda kuskilt ise välja tõmmanud, lihtsalt minu poole pöörduti sellega. aga tahaksin härra De Jongi ja härra Herbrandit tänada. ma olen täiesti nõus ähm, nende ettepanekutega, ehkki mitte sajaprotsendiliselt, aga mõningate asjade puhul me peaksime olema ettevaatlikud, sest äh, pressi ja kommentaaride osas on ähm, meie mm, poole pöördutud äh, AD viisteist, äh, seal on, äh, ei ole, vahel öeldakse näiteks, et kohta ei ole enam, vaja on mingi muu koht otsida. ja nende kõrgetasemeliste ametnikega ei saa ka kuidagi teisiti toimida. ma eelistaks seda, et komisjon oleks äh, viinud läbi sellise ametisse nimetamise, nagu eeskirjad ette näevad ja nädalate kaupa ma olen nüüd näinud sellist olukorda, ikka jälle käib, tuleb kriitikat, et see olukord ei ole välja kannatatav. et mõnede puhul tuleb tõesti mõelda, et mida on tehtud, et äh, on jõutud AD viisteist tasemele, ükskõik kuhu sa lähed, äh, uus ametikoht ei ole kindlasti halvem kui vana. kolleeg Klints, palun. siiski mitte, rohkem sõnasoove. härra Flanagan, palun aitäh! olles kuulanud, mida siin täna on öeldud, siis tundub, et midagi ei muutu. härra Selmajärv jääb oma ametikohale, sest meil ei ole mingit õiguslikku alust tema äh, väljatõrjumiseks ametikohalt. me ei, ta jääb oma ametikohale ja kui ema jääb oma ametikohale, siis äh, komisjon äh, on kahjustatud veelgi rohkem, see on fakt ja meile öeldi, et see on õiguspärane, et äh, ja isegi kõige suuremaid inimõiguste äh, eest võitlejaid on süüdi mõistetud niimoodi, et see on olnud seaduslik. vahel on vaja äh, selle vastu võidelda. et kui ta ei lähe siis komis-, ära, siis komisjon on kahjustatud, see on fakt, härra Selme ja härra Juncker teavad mõlemad seda, Oettinger teab seda ja ikkagi nad üritavad äh, Ähm, seda kriisi üle elada, et me näeme, et nad, neid ei, nad ei hooli sellest üldse ja see näitab meile, mida arvab komisjon avalikust arvamusest ja mõnede arvates on see tragöödia, need, kes, nende jaoks, kes usuvad Euroopa projekti, aga selliste inimeste jaoks nagu mina kinnitab see minu kahtlusi, et komisjonil tegelikult on ükskõik, mida inimesed arvavad. et äh, ei saa mingisuguseid korralikke vastustelt, vastuseid neid äh, Federica äh, Mogherini äh, Euroopa kaitseküsimustes näiteks ütleb, et Iirimaa toetab Euroopa armeed ja nii edasi, et kõik see kinnitab ikkagi seda, et et äh, need inimesed üldse ei, ei ole huvitatud sellest, mida meie arvame. härra Juncker soovis, et see inimene äh, te, teeks seda tööd ja ta oli valmis ükskõik milleks ja ta sai selle. ja mina ei toeta nii väga Euroopa projekti, aga paljud siin toetavad ja me oleme siin tõesti Euroopa Euroopa äh, projekti kahjustanud, kui ta jääb oma ametikohale, siis äh, seda projekti kahjustatakse veelgi rohkem ja härra Oettingeri blaseerunud äh, suhtumine, see põhjus, miks ta nii kiiresti ametisse nimetati, me kõik ju teadsime, et tegelikult ei olnud vaja nii mm, kiiret ameti nimetamist, et, et see projekt oleks kestnud kuus äh, nädalat. Mm, kui see nii on, siis äh, mis juhtub siis, kui härra Oettinger jääb neljaks, viieks või kuueks nädalaks haigeks? et kas see on siis katastroof või? kui härra Selmaier jääb äh, kuueks nädalaks haigeks, mida me siis teeme? Äh, kas äh, me tõesti ei saa oodata nii kaua, et meile öeldi, et üks peamistest põhjustest, miks ta selle töö sai, oli, et me ei saanud kauem oodata, kuni, et see menetlus korralikult läbi viia. keegi ei usu seda ja me tõesti ei saa siin üldse liialdada, et tegemist on täieliku katastroofiga ja üks olulisematest asjadest siin täna ütles äh, härra Herbrandi, isegi ei tunnusta, tunnistata seda, et pro-, protsess oli problemaatiline, et ükskõik, mida me siin selles resolutsioonis väidame, et kui absoluutselt kõik äh, saadikud hääletavad selle poolt, äh, siis äh, sõltumata sellest jääb Selmaier ametikohale. nii et ta tõesti kahjustab Euroopa Liitu, tema ülemus tõesti meelega kahjustab Euroopa Liitu see ei ole hea ja seda ei ole tõesti võimalik kuidagi liialdada, mis toimunud on, see on täielik farss ja uskumatu. ja jätkakem samamoodi. Also, jetzt wollte ich eigentlich gerade anfangen mit meinem ma tahtsin just nüüd ka oma märkustega selle arutelu kokku võtta. ja tõesti, mul on väga hea meel, et me nüüd emotsioonideta saame selle üle arutada, aga nagu me nägime, see läks vett vedama ah,. siiski keegi veel soovib. härra Klints, jah, palun. aitäh! jäin natukene hiljaks, aga kuulsin siiski paari sõnavõttu. minu jaoks on lugu järgmine meil on siin kolm nüanssi kogu selle menetluse juures, on juriidiline pool, on menetluslik pool ja meil on küsimus ka selles, kas äh, siin kompetentsi ja tulemusi piisavalt arvestati selle ametikõrgenduse puhul. mulle tundub, et kõik see, nii nagu see toimus, et sellel on kõigil paha maik juures. et see ei toimunud nüüd täpselt nii, nagu see oleks pidanud, eriti just arvestades läbipaistvusnõudeid ja seda, mis on õige ja mis on vajalik sellegipoolest, nii nagu mu eelkõneleja ütles, ei toeta ma seda, et me hakkaksime nüüd rääkima siin suurest skandaalist, mis äh, viib Euroopa Liidu kriisi, kui Martin Selmaier tagasi ei astu. on täiesti selge, et Selmaier tahtis seda ametikõrgendust. iga ametnik, kõrge ametnik soovib edasi liikuda ja kui on võimalus, siis ta haarab sellest. aga täpselt samamoodi äh, oli ka tema ülemuse soov, Junckeri komisjoni presidendi soov ja ka teiste volinike soov, kes teda ju ka tõesti äh, ühehäälselt toetasid, et see ametikõrgendus tõesti ka toimuks. nii et see, et me nüüd Selmarierist üksi nüüd patuoina teeme ja ütleme, et tema peab äh, nüüd karistust kandma, see ei ole ka päris õige, sest tundub, et seal oli terve eh, punt inimesi, kes reeglitest päris õigesti kinni ei pidanud eh, ja menetluses samamoodi. aga mina leian, et tegelikult, mis puudutab kompetentsi ja tulemust, siis eh, sellega meil probleeme ei ole, ma ei ole nüüd küll kuulnud, et minevikus oleks keegi kaevanud, et Selmaier oleks ebakompetentne, otse vastupidi väga tihti on öeldud, et tema tegelikult on see nõndanimetatud spiritus rector väga tähtsate otsuste taga, mida komisjon vastu võtab. nii et selles mõttes minu arvates läheb see liiale ja olen nõus Hispaania kolleegiga, et me hakkame nüüd nõudma tema mahavõtmist ja et me teeksime nüüd nägu, nagu tegemist oleks mingi suure kuritegeliku pande äh, kuriteoga, me peaksime välja tooma nõrkused selles menetluses, peaksime väga selgelt ütlema, et meie arvates on tegemist libastumisega, mis sellisel kujul ilmselgelt komisjoni mainet kahjustab mingil määral vähemalt, aga me ei tohiks nüüd hakati, hakata nõudma ametniku mahavõtmist, sellepärast et mis puudutab kompetentsi ja tulemusi, saavutatud tulemusi, siis see ametikõrgendus oli õigustatud. me peame tunnistama, et ega meie siin ka ei ole veatud parlamendis, kui me võtame vastu otsuseid või toetame meetmeid, siis teeme seda ka tihti äh, väga läbipaistvate riiklike või poliitiliste huvide kaudu. nii et tõesti, ma arvan, et me peaksime olema ettevaatlikud, et me ei hakkaks siin ka ise liiga suuri sõnu tegema. aitäh, ma nüüd üritan siis veel kord ähm, seda arut-, arutelu kuidagi kokku võtta ja võimalikku lahendust leida. ma vaatasin nüüd selle uuesti üle, nii et ma toetan umbes kolmandikku muudatusettepanekutest, kolmandikku, nelikümmend muudatusettepanekut, jah, üheksakümmend ei. miks? sest ma arvan, et see, mida me nüüd nägime, seda mõtete vahetust äh, et ma olen väga tänulik, et see oli sisuline ja ma nägin, et on väga palju erinevaid lähenemisi. komisjonil on oma lähenemine ja teatud inimestel siin parlamendis on see lähenemine teistsugune, nii et me tõesti üritame nüüd arvestada kõiki neid erinevaid arvamusi selles spektris. ja ma arvan, et seda spektrit tuleb ka resolutsioonis äh, peegeldada. muidu me ei saa seda vastu võtta, me ei saa ju tõesti komisjonile ette heita, et nad ähm, mõne arvamusega on nõus ja teisega mitte. me siin peame lihtsalt välja tooma selle, et selles küsimuses on väga erinevad seisukohad, ükskõik mida me ka ei teeks, need erinevad seisukohad jäävad püsima. teiseks, mul on väga kahju, et meil on siin nii suur ajaline surve, pühapäeva õhtul istusime maha ja töötasime välja esimesed punktid, mis tuleks resolutsiooni kirja panna ja me üritasime tõesti väga suurt küsimustikku välja töötada, et mis on need küsimused, mis vajavad vastamist ja siis tulid äh, juristlingvistid ja siis tuli õiguslik teenistus ja veel üks ja teine ja sellepärast on mul väga kahju, et lõige kaheksateist, kolleeg Salafranco ütles ka seda, et see on seal niimoodi, nagu ta on ja sellepärast ma tegin ka muudatusettepaneku, sest ma tahtsin kirjutada, et seda võiks näha. et siin tõesti neid erinevaid va vaateid välja tuua. sotsiaaldemokraadid õnneks tegid muudatusettepaneku, olen sellega väga nõus, nad kasutavad siin ingliskeelset sõna perceive see on tõesti väga hea lahendus, ma arvan, et selles osas saame me tõesti kokku leid-, eh, kokkuleppele jõuda, et kui me toome nüüd välja selle tunnetuse poole siin, siis tõesti kõik saavad sellega nõustuda. no muidugi võib nüüd öelda, et tahan saada rohkem. ma ei taha siin enesepiinajaks hakata. ma lihtsalt tahan veel kord kolleeg Dejongile öelda, et siin ei ole mitte mingeid eh, konkse tõesti, õppetunnid on saadud, komisjonid on siin ka väga ilusaid suuri sõnastusi välja pakkunud, suuri pealkirju, aga mis on see, mida me peame tulevikuks õppima? ja sellega ma kavatsen tegeleda, olen väga tänulik selle arutelu üle. kuidas need asjad tulevikus peaksid käima, see, mis me nüüd sinna sisse kirjutame, see peaks olema niimoodi, et järgmisel aastal me uuesti ei komistaks selle üle, nii et see selle üksikjuhtumiga ei peaks me hakkama mõjutama reegleid, mille puhul me teame, et me nagunii ei saa nendest kinni pidada ja ei tahagi seda teha. nii et tõesti, me peaksime rääkima sellest, et millised karjäärivõimalused peaksid olema kabinetiliikmetel äh, võrreldes teiste tavaliste ametnikega. ja tegelikult need küsimused me oleksime pidanud juba ammu välja äh, tooma. see on tegelikult ka minu viga ja eelarve kontrolli komisjoni äh, möödalaskmine. miks? sellepärast, et kohe, kui personali eeskirjad pannakse päevakorda, on meil probleeme siin kojas ametnikega ja ka õiguskomisjoniga, nad ütlevad, et miks te sekkute me oleme seda ka minevikus juba mitmeid kordi näinud, näiteks eelmisel ametiperioodil personali eeskirju muudeti ja ma ei taha seda uuesti teha et need arutelud, mis meil toona olid, seda me enam ei taha, nii et tõesti, et me siin praegusel hetkel lihtsalt personali eeskirjadest hoiame käed eemal ainult sellepärast, et me ei taha, et tuleks midagi, millega keegi nõus ei ole. Oettingeri pakkumine on tõesti väga heldekäeline, ma alguses mõtlesin, et kas tegemist on tõesti mingi sellise Trooja hobusega, aga siis ma otsustasin, et noh, haarame võimaluselt käest, sest siiamaani igasugused katsed personali eeskirju muuta, äh, komisjoni, lihtsalt komisjon vilistas selle peale ja personali eeskirjad on ainsad reeglid, mis kehtivad kuni kahe tuhande kahekümne kolmanda aastani ja nimelt valiti see kuupäev niimoodi, et ta ei jääks ka mitmeaastase finantsraamistikule jalgu, et see osa eelarvest oleks kindel. see on väga huvitav, me tuleme hea meelega selle juurde tagasi, luban seda teile kõigile. Vehi-, lehvitasin siin praegu kogu maailmale, sest ilmselgelt kõik on oma silmad praegu pööranud Brüsselile. ma tõesti loodan, et me töötame selle kallal ja tõesti, et me üritaksime nüüd vähemalt osaliselt neid asju selgeks rääkida. ma tahaksin teile öelda, et tõesti, ma tahan, et ma saaksin teie peale loet-, loota ja teid usaldada ja ma tahan, et need probleemid, mis meil praegusel hetkel on personaliga, et me need küsimused ka tõstataksime. ja nüüd väike hoiatus ja pöördun kolleeg Herbrandi poole. Teie muudatusettepanekus on kirjas, et äh, ombudsmani küsimuse peab komisjon lahendama, ükskõik milline see menetlus ka poleks. ma tõesti hoiatan selliste üheülbaliste lähenemiste eest, sest me ei tea ju, mis on tulemas ja me ei saa sellega siis nõus olla, et ei saa olla nii, et ükskõik milline on menetlus, et me lihtsalt võtame selle üle. ma arvan, et me ei tohiks niimoodi töötada ja ma tõesti hoiatan selle eest, kõik need muudatusettepanekud äh, Äh, kus räägitakse otsuse tagasipööramisest. Äh, komisjoni kolleegium on vastu võtnud otsuse, me ei saa kolleegiumilt nõuda, et nüüd kolm aastat, kolm nädalat hiljem te ütlete, et otsustasime teistmoodi ma arvan, et mingi õiguslik järjekindlus ja usaldusväärsus peaks säilima, et tõesti ainult siis, siis artikkel viiskümmend kuldne käepigistus oleks lahendus, aga selle vastu olen ma täiesti sajaprotsendiliselt. see ei saa olla võimalik ja just sellepärast ma olen ka öelnud, et kõik need muudatusettepanekud, mis selle kohta on tehtud, lükkan vähemalt mina tagasi. ja ma tõesti tahan, et me väga kainelt vaataksime neid küsimusi, et me jääksime usaldusväärseks selles protsessis. siiamaani ei ole me oma tööd väga halvasti teinud, isegi kui see on olnud töö, mida ma hea meelega poleks teinud nii et tõesti, me peaksime mõtlema, mida meil on võimalik saavutada. tõesti, selle viimase osa vaatan veel kord üle, vaatan ka muudatusettepanekud üle ja see, mida kolleeg Staes ütles, et kõikide fraktsioonidega rääkida, see on hea mõte, kavatsen seda veel sellel nädalal teha täna ja kolmapäeval, teen seda kahjuks teisipäeval, pean minema Stuttgarti, sest meil on vaja liidumaa valimisõigust üle vaadata, aga kolmapäeval ja neljapäeval olen kohal ja räägime sellest, mida me saame ära teha ja kuidas me saaksime enamuse äh, enda selja taha. tõesti, resolutsioon on piisavalt täpne, ta on ka piisavalt kriitiline. ma ei usu, et meil on siin teravamaks vaja minna selleks, et olla selge, sest kõik on selge. just sellepärast ma tõesti palun, et te siiski toetaksite seda hääletusnimekirja. aga me vaatame nüüd kõik uuesti läbi, mina ja sekretäriaat ka veel ja tahan veel kord teile öelda, et ma tõesti arvan, et äh, kogu sellel lool on olnud väga palju mõjusid, sest mitte keegi ei soovi komisjoni peasekretäri, kes peab liikmesriikidega läbirääkimisi pidama ja tal on väga nõrk positsioon. nii et praegusel hetkel me oleme tegelikult saavutanud nüüd seda, et me peame mõtlema, mida me veel tahame saada parlament on Euroopa Komisjoni jaoks tähtis partner selleks, et Euroopa ühtsust edasi viia ja hoida ja me ei tohi seda unustada sellepärast mõelge selle peale, seesama kehtib äh, ka tõesti kõikide muude äh, küsimuste kohta, mille osas nii mina kui ka minu partei võib-olla Euroopa ühendamise osas leiame, et me saame väga palju asju paremini teha, näiteks finantshaldust saame me väga palju parandada, see on võimalik teha ainult koostöös komisjoniga. mul on väga hea meel, et me oleme nii palju saavutanud, aga ilma tugeva tahteta poleks olnud võimalik, me ei tohi olla arad, me peame tõesti kõik need äh, probleemid välja tooma ja meil on vaja kedagi, mis, kes aitaks meil seda teha ja seda saab teha äh, komisjon, komisjoni president, eelarvest vastutav volinik ja peasekretär. tõesti, ma palun, ärge unustage seda. kui on veel märkuseid minu märkuste kohta, siis on teil võimalus seda praegu teha. kui mitte, siis ma ütleks, et läheme edasi päevakorrapunktiga, muud küsimused. Ines, palun. que eh, entiendo Eh, aitäh, tahtsin lihtsalt eh, lühidalt öelda nii palju. see, et eh, personali eeskirjadega tuleks tegeleda, on üks pool, aga meil on reeglid ja ühel pool ja siis kabineti ametisse nimetamine komisjonis, mis on hoopis teistsugune nii et tõesti, me peaksime leidma lahenduse, mis kehtiks kõikide ametnike jaoks ja me teame, et iga viis aasta tagant toimub uus ametisse nimetamine, et siis tuleb nii-öelda rohkem tööd teha, aga mingil hetkel tuleks see kõik nüüd sahtlisse panna ja öelda, et meil aitab küll, meil on tõesti väga palju reegleid, sisemisi reegleid ka komisjoni äh, kolleegiumi jaoks ja me tõesti, tuleb äh, arvestada ka sellega, kui tähtis on see töö, äh, mida need inimesed, ametnikud seal äh, komisjoni kabinetis teevad, komisjoni presidendi kabinetis. tegemist on väga kvalifitseeritud inimestega ja nende leidmine ei ole lihtne. aga seda ei tohi teha teiste ametnike arvelt me ei tohi sellega nõustuda, sest muidu me kaotame oma usaldusväärsuse. nagu sa ütlesid, sellesse ametisse tuleb panna keegi, keda kõik usaldavad, kellel on siis ka tugev positsioon oma tööd teha. ma tahtsin lihtsalt nii palju öelda, et mina oleks tahtnud, et kogu see menetlus oleks toimunud teistmoodi. see, mis me oleme välja töötanud, ei ole midagi, mis meie nüüd oleme loonud, me peame lihtsalt endale seda tunnistama ja peame nõudma komisjonilt selget märki, seda on vaja kõigi jaoks, nii komisjoni jaoks kui ka parlamendi seisukohtade jaoks ja,. jah, jah, personali eeskirjade olukord on teravnenud pärast kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelkirjade ülevaatamist ja seda sellepärast, et tavaametnike puhul alates AD kaheteistkümnendast astmest on ametikõrgendused võimalikud ainult siis, kui tegemist on juhtivate töötajatega. see oli meie soov ja see on ka õige, sest ma tõesti leian, et ainult teatud äh, palgaastmeni on võimalik ametikõrgendustega edasi minna ja on täiesti selge, et kui edasi on äh, ainult juhtivad kohad, siis on neid juhtivaid kohti ka vaja. nii et äh, mingist hetkest ehk nüüd on siis võimalik äh, ametikõrgendust saada ainult siis, kui sa saad kõrgema ametikoha, muidu mitte. ja nüüd viimasest äh, reformist edasi on nii-öelda kõrgemate ametite defitsiit muutunud üha suuremaks ja juba sellepärast on väga hea ja õige, et me selle küsimusega veel kord tõsiselt tegeleme ja ka sellega, kuidas see küsimus mõjutab muid arenguid ja ma tõesti arvan, et me ei tohi siin kaikaid kohtaratesse loopida nii palju, et mingil hetkel keegi enam selle küsimusega tegeleda ei soovigi. kolleeg Salafranca, palun uuesti. No, no quiero eh, abundar ni complicar más el debate. Que... ma ei taha seda asja enam keerulisemaks ajada, ma toetan, mida te ütlesite. ja ma arvan, et ja pärast seda, kui me oleme saavutanud konsensuse, siis võtame arvesse kõigi mured ja ka peame ühtlasi kaitsma parlamendi õigusi kontrolli teostamisel. Äh, proua Aela Sender tegi hea märkuse, väga sageli tavalised ametnikud tunnevad frustratsiooni, sest nad ei saa, ähm, nad ei saa edeneda karjääri redelil, aga tuleb vaadata kõiki ametnikke kõikides institutsioonides. me teame, et äh, see on üld, laiem teema, mis puudutab peasekretäri nimetamist antud juhul, kuid puudutab ka teisi kõrgeid ametnikke, peadirektoreid, peasekretäre või institutsioonidest. suur tänu! suur tänu, sellega oleme selle päevakorrapunkti ammendanud. kas on veel märkusi päevakorrapunkti muud küsimused all ei ole? sellega on meie avalik koosolek äh, läbi ja kohe pärast seda tuleb veel kinnine koosolek koordinaatorite jaoks. aitäh ja koosolek on lõppenud.